loodetavasti äh, vastab ka Euroopa Parlamendi äh, ootustele, suur tänu! suur tänu teile, härra minister, sellega on arutelu lõppenud Ora l'ordine del giorno reca vastavalt päevakorrale läheme edasi järgmise eh, teema juurde. suuliselt vastatavad küsimused, kõigepealt küsimus, mis puudutab biomeetrilisi passe. kõigepealt on sõna autorile härra Koeljol kaheks minutiks. suur tänu, proua volinik Malmström äh, kallid kolleegid, kahe tuhande neljandal aastal vastu võetud määrus kakskümmend kaks viiskümmend kaks kujutas endast tähtsat sammu äh, nende standardite harmoneerimise suunas, mis puudutab passe ja reisidokumente. me oleme sisse viinud biomeetrilised andmed, biomeetriliste andmetega äh, isikute identifitseerimise, aga ei piisa sellest, kui me räägime ainult passidest, vaid tähtis on kogu see äh, protseduur. kõigepealt äh, passi väljastamiseks vajalike dokumentide esitamine, seejärel biomeetriliste äh, andmete võtmine ja seejärel nende andmete kontrollimine piiril ei ole mõtet passide turvalisuse taset tõsta, kui me samal ajal võimeldame seda, et meil on puudujääke selle jada mõnedes muudes osades. näiteks on räägitud ju sellest et, et kümme protsenti biomeetrilistest passidest, mis on kasutusel Prantsusmaal, on väljastatud tuginedes äh, valedele dokumentidele või Hollandis läbi viidud uurimus, mis ütleb, et Äh, näiteks ühes kohalikus äh, omavalitsuses ei ole võima-, ei olnud võimalik kontrollida kahtekümmet protsenti võetud sõrmejälgedest muidugi üks suurimatest õnnestumistest on vaba liikumine Schengeni ruumis, aga samas see nõuab jällegi suuremat turvalisust, seda ka nii passide kui reisidokumentide tasandil, mis peavad äh, hästi toimima ja seetõttu on meil vaja leida selliseid lahendusi, mis toimiksid ja tagaksid usaldusväärse biomeetriliste äh, andmete kasutamise aga on tekkinud küsimus näiteks seoses laste ja eakate inimeste sõrmejälgedega. järgmine, teine küsimus, mis on tõstatunud, on erinevus liikmesriikide vahel, mis puudutab biomeetriliste passide väljastamist. edasi järgmine küsimus puudutab sõr-, võetud sõrmejälgede kontrollimist nõukogu peaks liikmesriikidele välja saatma küsimustiku, mis võimaldaks meil analüüsida võimalikke puudujääke identifitseerimissüsteemides ja analüüsida ka öö, vigu ja puudujääke Euroopa vastavas süsteemis. kahe tuhande kaheksandal aastal vaadati ümber see süsteem ja seetõttu on sisse viidud ka ümbervaatamisklausel, selleks et komisjon saaks vajalikud uurimused läbi viia ja nüüd ootamegi selle küsimustiku tulemusi ja ma tahaks teada, kas komisjonil on juba äh, andmeid äh, äh selle uuringu tulemuste kohta ja kas komisjonil on kavatsus välja tulla omapoolsete uute ettepanekutega? Äh, suur tänu, äh, sõna on järgmisele autorile, Rain Tšul. komissar austatud äh, proua president, proua volinik, praegused probleemid, mis on seotud seotud väga suure arvu võltsitud biomeetriliste passidega, tulenevad just sellest, et ei ole piisavalt tähelepanu pööratud kogu passide öö, väljastamise tsüklile nii nagu Euroopa Parlament juba kahe tuhande kaheksandal aastal ütles, passide turvalisus üksi ei piisa on vaja tagada ka see, et passid väljastataks vastavalt reeglitele andmete kogumine e, ei ole puudulik mitte ainult selles osas, mis puudutab lapsi ja eakaid lapsi, e, eakaid inimesi, vaid sellepärast, et äh, äh, passid väljastatakse tuginedes valedele algdokumentidele ja teinekord ka äh, võltsitud dokumentidele ja komisjon peab selge inventuuri tegema kõigist nendest puudujääkidest, mis puudutavad passide väljastamist ja me peame keskenduma, keskenduma just nende dokumentide kvaliteedile, mis esitatakse siis, kui taotletakse passi väljastamist. on täheldatud, et väga paljusid selliseid dokumente on olnud võimalik võltsida. minu jaoks on tähtsad eelkõige kaks aspekti. me peame kõigepealt piirama selle dokumentide hulga, mida nõutakse siis, äh, kui väljastatakse pass ja teiseks me peame paika panema ka turvalisuse standardid seoses nende dokumentidega. edasi, eh, siseriiklikud eh, ID-kaardid peaksid olema sarnased ja samad kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides või vähemalt me suudaksime nende vormi äh, harmoneerida. ja täpselt samamoodi peaksid olema enam-vähem samad reisidokumendid, mida Euroopa Liidus kasutatakse. meie sooviks on, et komisjon viiks läbi sügavuti mineva analüüsi samuti äh, dokumentide väljastamiseks vajalike, äh, passide väljastamiseks vajalike dokumentide osas, sellepärast et see aitab kaasa ka meil tulevikus turvalisuse tagamisele piiridel. suur tänu! proua Ernst, suur tänu! viimased muudatused, mis on äh, Äh, äh, viidi sisse seoses biomeetriliste passidega, siis kolm aastat pärast neid muudatusi äh, pidi läbi viitama uurimus ja me oleme seoses sellega juhtinud tähelepanu riskidele, mis seonduvad nende passidega. selge on see, et me oleme alahinnanud teisi lülisid äh, passide väljastamisega seonduvas jadas. Äh, on dokumente, mida peeti võltsimiskindlateks, igati usaldusväärseteks, aga reaalses elus tegelikult äh, olukord osutus keerukamaks ja seetõttu on vaja meil usaldusväärset analüüsi seoses nende dokumentidega. võltsijad töötavad innukalt ja äh, näiteks kiibid äh, ei ole sugugi mitte võltsimiskindlad Prantsusmaas ja Hol-, Prantsusmaal ja Hollandil eksimuste määr, vigade määr on olnud väga kõrge ja seega tekib küsimus, et mis kasu on meil biomeetrilistest andmetest, kui ikkagi on võimalik võltsida äh, biomeetrilisi andmeid äh, sisaldavaid dokumente. Chaos Computer Äh, Saksamaal, neil oli vaja ainult paar minutit tõestamaks seda, kuidas on võimalik äh, dokumenti võltsida. et piisab äh, sellest, kui sa võtad plastmasspudeli, korgi, liimi ja kaamera, fotoaparaadi ja paari minet-, minutiga olid nad tõestanud, et kiipi on võimalik võltsida. nii et me ootame kannatamatult uurimuse analüüsi tulemusi suur tänu, äh, proua Ladford, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, tahaksin äh, tänada härra Koelhot selle tähtsa teema äh, algatamise eest loomulikult äh, reisidokumendid peavad olema turvalisemad, see on tähtis ülesanne, mille kallal oleme Euroopa Liidus ja ka Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ja juba aastakümneid tööd teinud. ja öö, äh, kuriteotegijad endiselt kasutavad ära meie süsteemi puudujääke ja mina olen peamiselt tegelenud viisasüsteemide biomeetriliste identifitseerimiselementidega kallal ja alati on selles kontekstis tekkinud mure, et me ei peaks liigselt usaldama biomeetrilisi andmeid kui need andmed on juba võetud, võiks arvata, et me saame neid sajaprotsendiliselt usaldada, aga nagu juba teised on öelnud, need andmed on ainult nii head, kui hea on meie tehnoloogia areng, aga ka kui hea on süsteemi äh, kasutavate ametnike pädevused äh, ja, ja samuti äh, kool, taotlejate koostöövalmidusest sõltub nende kvaliteet kui me kahe tuhande üheksandal aastal pidasime läbirääkimisi viisakoodeksi teemadel, siis parlament nõudis ja saavutas edu, et me ei peaks alla kaheteistaastaseid lap-, kaheteistaastastelt lastelt sir-, sõrmejälgi võtma, kuivõrd andmed pole usaldusväärsed ja äh, Sophie Intvelt ja mina palusime selle aasta alguses äh, Hollandi uurimust kommenteerida komisjonile, mida oleme maininud ka oma küsimuses. Öeldi, et äh, andmed, andmeid ei saanud kontrollida ja need olid kasutud ja samuti uuringud, mis puudutavad kiip, õppe äh, on läbi viinud, äh, on näidanud samu andmeid, tõenäoliselt lähtutakse liikmesriikide poolt vabatahtlikult esitatud äh, andmetest ja ma arvan, et veamäärade kohta oleks meil vaja põhjalikku ja kõikehõlmavat uuringut. komisjon on öelnud, et tuleb hinnata andmete kogumist biomeetriliste passide jaoks mina tunnen muret mitte ainult passide pärast, vaid ka viisade pärast ja ma tunnen sõrmejälgede võtmise pärast muret kõikide reisidokumentide puhul. Ameerika Ühendriikides kahe tuhande kümnendal aastal on avaldatud muret tõendite kogumise ahela puudujääkide pärast Ameerika Ühendriikides on endiselt tegemist võltsimiste ja pettustega ja kui Ameerika Ühendriikides juba nii on, siis tõenäoliselt on see Euroopa Liidus ka nii. ja suur tänu, härra Keller. ma jätsin teid vahele, proua Keller. jagan oma kolleegide tõstatatud küsimuse ja hindamine äh, on teretulnud, ehk see suudab äh, vastata meie küsimustele äh, nagu, nagu näiteks võltsküsimuste küsimus Prantsusmaal ja mujal. sellised näited õõnestavad biomeetriliste passide eesmärki, ka põhihaigustega seotud küsimused kerkivad biomeetriliste passidega üles. Prantsusmaa põhiseaduslik kohus on just otsustanud, et üks osa biomeetrilistest sätetest ei ole põhiseadusega kooskõlas, sellepärast et õiguskaitseorganite töötajatel on juurdepääs sõrmejälgedele, mis on väga tundlik info, sellepärast et neid võib jätta Äh, kavatsemata kuskile ja äh, õiguskaitseorganid äh, nii ühes kui teises liikmesriigis püüavad sõrmejälgedele juurdepääsu saada. kui me kõik igasugused mureküsimused suudame lahendatud, jääb ikka püsima küsimus, kas biomeetriliste andmete kogumine reisijate kohta on mõtestatud ja otstarbekohane ja milline see otstarve on, me peaksime vaatama, kas biomeetriliste andmete kogumise kulutasuvus äh, on piisav, pidades silmas äh, nende andmete kogumise eesmärki. ja ma arvan, et me ei tohiks äh, Äh, hakata biomeetriliste andmete kogumist laiendama, suurendama, vähemalt mitte enne, kui me oleme nendele mureküsimustele lahendused leidnud ja kui teie komisjoni esindajana suudate meile tõendada, et need andmed on usaldusväärsed ja et suuri veamäärasid ei ole, äh, nii äh, nagu muidu on suu-, laste ja vanemate isiku, inimeste puhul, nagu oleme kuulnud. suur tänu! lugupeetud kolleeg ja, ja härra Ziile. suur tänu, lugupeetud juhataja, tänan äh, teid võimaluse eest, et meie koda saab äh, seda piirikontrolli küsimust siin käsitleda bodiskannerid, broneeringuinfo äh, ja standardid Euroopa Liidu julgeolekus, piiride, piirivalve tõhusus, need on kõik küsimused, mis on meil vägagi südamel. kahe tuhande neljandal aastal võeti vastu määrus, mis kähtles, kähtles, käsitleb turvaelementide biomeetriastandardeid reisidokumentides ja pärast seda on tekkinud esile mitmeid küsimusi ja meie tähelepanu on juhitud mitmetele puudujääkidele selles süsteemis. tahaksin küsida komisjonilt, kas Nende uuringud on näidanud, et see süsteem muudab süsteemi turvalisemaks ja reisimise lihtsum, lihtsamaks ja kas see süsteem on tõhus ja kulutasuv, kus see seisukohast kasulik ja tahaksin küsida komisjonilt ka seda, et milliseid algatusi on tehtud, et piiriüleseid äh, pettusi, identiteedivargusi, biomeetriliste passide kaotusi vältida. Äh, varastatud passid äh, on, nagu me oleme kuulnud, üks suuremaid julgeolekuohte, millega me silmitsi seisame ja viimane küsimus, kas tehnoloogia areng on piisavalt kiire, et biano-, biomeetrilised passid vastaksid kurjategijate ja võltsijate äh, tehnilistele võimalustele ja kas piirikontrollidel kasutatakse neid äh, piisavalt selleks, et muuta Euroopa Liidu piirid äh, läbipääsmatuteks kurjategijate jaoks. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd saab proua Malmström komisjoni nimel sõna, palun suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, see uurimus, mida te nõudsite, mis käsitleb äh, laste sõrmejälgi, alla kaheteist aastate laste sõrmejälgi, see on läbiviimisel praegu meie ühise uurimiskeskuse poolt, mis puudutab äh, sõrmejälgede usaldusväärsust eakate puhul, selle koha, seda ei olnud volitustesse pandud ja see ei ole üks osa sellest uurimusest. selleks, et teaduslikku uurimus läbi viia, on vaja usaldusväärseid andmeid äh, alla kaheteist aastatelt isikutelt äh, ühelt samalt isikult tuleb võtta kaks sõrmejälge ja võtmiste vahele peab jääma kaks aastat. Äh, selline andmete Äh, andmine peab olema vabatahtlik liikmesriikidest äh, ja Portugali ametivõimud on seda otsustanud teha lähtuvalt äh, Portugali protseduuridest andmekaitse valdkonnas. ja seetõttu uuring ei ole veel lõpule jõudnud ja lõpptulemus ei ole seega veel kättesaadav. vahearuanne esitatakse selle aasta maikuus ja tehakse ka ajutised järeldused seoses laste sõrmejälgedega, lähtudes nendest piiratud algoritmidest, mille teadlased on välja töötanud. kohe viime kurssi ka Euroopa Parlamendi, kavatseme seda teha juunis lõpptulemused annavad meile kõikehõlmava info sõrmejä-, laste sõrmejälgede arengu kohta ja selle kohta, kas neid sõrmejälgu sa-, jälgi saab kasutada tuvastamiseks ja lõpparuandes sisaldub ka hinnang selle kohta, kas biomeetriline matchimise algoritm on tõhus ka laste sõrmejälgede puhul. ja see aruanne peaks, lõpparuanne peaks siis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigaks valmima mis puudutab tehnilisi küsimusi biomeetrias, siis nende küsimustega on tegeletud alates augustist, tehniliste spetsifikatsioonide parandamine äh, passides. Äh, selle otsusega on täpsustatud, et äh, nõue peab olema põhjendatud otsusega ja äh, äh, komisjon kontrollib, kas liikmesriigid vastavad tehnilistele sätastele. vastavuse kontrollimist viivad praegu läbi liikmesriikide akrediteeritud laboratooriumid ja ühine teadusuuringute keskus on elektrooniliste passide kiipidest teostanud ka äh, uuringu, äh, seda tuleb samuti teha lähtuvalt vabatahtlikkuse põhimõttest. selle kohta, selle saame täiendavaid andmeid samuti maikuus. mis puudutab äh, passi näiteid, Hollandi passi näiteid, siis loomulikult, kui on tegemist kõrvalekalletega, siis me võtame vastavad meetmeid. identiteedi varastamine on loomulikult samuti tõsine küsimus, uurime seda põhjalikult ja esitame oma aruande parlamendile ja sellised kurjate-, kuritegev-, tegevuse juhud, me oleme sellest teadlikud ja kohe, kui oleme põhjalikud uuringud läbi viinud, viime teid asjadest kurss, asjadega kurssi ning võtame vajalikke meetmeid. suur tänu, härra juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik. ja nüüd räägime edasi fraktsioonide nimel. kõnelejad saavad kaks minutit sõna kõigepealt härra Dias de Mera. suur tänu, härra president, volinik. biomeetrilise passi kasutamine kujutab endast ikkagi edasiminekut, samas on aga selle kasutamisega kaasnenud ka teatud raskused, eriti just äh, selle väljaandmise ahelas. siin on tehnilisi raskusi ka piirikontrollide osas. see teema muutub eriti oluliseks, kui me arvestame ka seda, et me peame saavutama tasakaalu äh, indiviidide õiguste ning äh, vaba liikumise Schengeni piires ning äh, teiselt poolt kuritegevuse vastase võitluse vahel. terrorism ja organiseeritud kuritegevus kujutavad endast otsest rünnakut meie kodanike vastu ja ka nende õiguste vastu ja seega me peame tagama selle, et turvaliselt hallatakse isikuandmeid reisidokument peab võimaldama seda, et passi ja tema omaniku vahel on loodud tihe seos. on mitmeid äh, aruandeid ja viidatakse seal korduvalt sellesse, et võltsinguid on väga palju. Äh, proua Malmström, me ootame äh, vaheraportit siis selle aasta juunikuuks ning samuti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruannet me soovime, et äh, erinevate tehniliste vahendite koostalitusvõime suureneks ning et parandataks iga äh, selle ahela etappi. Äh, ilma, et ta pannakse kuidagi ohtu see info ise ega ei kahjustataks ka passiomanikku. väga oluline on see, et oleks võimalik ära määrata see, mis saab laste sõrmejälgedega, nagu öeldud, siis äh, uuring on selles osas alles käimas. ja seega ma hindan väga Portugali valitsuse otsust pakkuda suuremat usaldusväärsust terve sellele menetlusele, suur aitäh! suur tänu! Äh, proua Guillaume kaheks minutiks, palun! ma tahaksin tervitada seda algatust ja seda arutelu, mis võimaldab meil äh, taaskord korrata seda muret, millest me oleme ka varasemalt rääkinud seoses biomeetriliste passidega. me oleme öelnud seda, et biomeetriliste andmete sisseviimine reisidokumentidesse võimaldab nende turvalisust tõsta, aga hiljutine uurimus näitas seda et, et kümme protsenti Prantsuse passidest on valed ja sellepärast, et nad tuginevad alusdokumentidele, mis, mida on väga lihtne võltsida, sealhulgas sünnitunnitus. ja kuidas Eh, siis me arvasime, et eh, siiski, et parim vahend meie eh, president palub kõnelejat rääkida natukene aeglasemalt. Mhm. puudujäägid, mis on olemas, peavad, me peame olema väga tähelepanelikud ja see, seoses ka isikuandmete kogumisega ja mõtlema ka selle peale, et millistel eesmärgidel täpselt kasutatakse andmebaasi, mida me loome. ja teine aspekt, mida ma tahaksin äh, käsitleda, on äh, läbipaistmatud aspektid, et kuidas täpselt kasutatakse neid äh, dokumente ja kuidas see kõik on seotud tööstuse poolt tehtava lobiga äh, äh, kodanikud, me, me peame olema Äh, väga, väga tähelepanelikult suhtuma ka inimeste eh, era, õigusele, era, eraelu puutumatusele ja me peame väga täpselt läbi vaatama, millised on need reeglid, millele tugineb biomeetriliste andmete kasutamine. ja lõpuks, komisjon on läbi viinud öö, äh, öö, ka uuringu või analüüsi biomeetriliste andmete kasutamisest liikmesriikide tasandil, nii et me ootame eh, tõesti kannatamatult seda vaheraportit, millest on juttu olnud ja mis peaks varsti saabuma. suur tänu, proua Guillaume ja edasi ALDE nimel proua Intvelt. suur tänu, härra president, proua volinik, siin on juba palju räägitud sõrmejälgede kvaliteedist ja äh, süsteemist ja kõikidest nendest erinevatest äh, etappidest, mina tahaksin aga tõstatada teise küsimuse, et milline põhjendus üleüldse on biomeetriliste passide kasutamisel Hollandis äh, hiljuti selgus, et see põhjendus, mida selle biomeetrilise passi kasutuselevõtu hetkel kasutati, oli äh, võltsdokumendid, äh, dokumentide võltsimine ja tegelikult äh, oli selliseid juhtumeid vaid kakskümmend kuni nelikümmend juhtumit aastas, samas kui Hollandis elab ju miljoneid inimesi, nii et see süsteem on väga kallis sellel on väga suured puudused, nii et ma tahaksin teada, et miks see oli vaja nii Mm, nõrkadel alustel üleüldse vaja ellu rakendada, nii et äh, äkki ka sellest saaks siis komisjon rääkida oma hinnangus. suur tänu. järgmine kõneleja Roheliste nimel proua Ždanoka. suur aitäh. Ehm, me väga rõõmustame selle üle, mida volinik on teinud ehm, määrust tuleb muuta, ja me rõõmustame selle üle, et proua Malmström äh, väljendas täna siin täpselt samasugust äh, seisukohta. ma tahaksin vaadata äh, tagasi minevikku ja tsiteerida iseennast. komisjoni ettepanek kasutada biomeetrilisi andmeid Äh, on lihtsalt selleks, et vältida turvariske ning et äh, vältida igasuguste läbipaistvuse puudumist ning et ka-, äh, tagada ka andmekaitse. esimesel detsembril kaks tuhat neli öeldi nii ja see kehtib ka praegu. me oleme väga tänulikud härra Coelhole, kes selle suulise küsimuse algatas Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat im Namen der EFD-Fraktion für eine Minute. Suur tänu. Nüüd on sõna härra Ziobrol, palun. Panie przewodniczący, otóż... E, Suur tänu. hommikul, täna hommikul arutasime me inimkaubanduse teemat. loomulikult on tegemist väga emotsionaalse teemaga, mis teinekord viib see lausa katastroofiliste tagajärgedeni paljude naiste ja laste jaoks, ma arvan, et meie piiride turvalisus ja kõik see, mida tehakse selle nimel, et vältida dokumentide võltsimist ka seal piiridel enditel, tähendab seda, et oluliseks, oluliselt vähendatakse ka ebaseaduslikku inimestega kaubitsemist või see lausa juuritakse täielikult välja. biomeetrilised passid olid paljulubavad, aga äh, aruannetest on näha, et on tõstatunud ka mitmed murepunktid, näiteks need kiibid, andmed, mis sellesse on kodifitseeritud ja nii edasi, nii et minu arvates peaks seda süsteemi parandama, aitäh! suur tänu! kallid kolleegid, ma ei näe, et härra Segedi oleks saalis. seega jääb meile see poolteist minutit. ja nüüd härra Pusutil kaks minutit, palun. Grazie, Sur President. L'idea li nintroduċu passaporti biometrici kienet li fost affarijiet päev, mil me hakkasime kasutama biomeetrilisi passe, eh, muutis raskemaks passide võltsimise. see tähendab, et meie kodanikel on lihtsam reisida, aga isegi eh, biomeetrilised passid on tekitanud probleeme. ja sel samal põhjusel me olemegi esitanud selle suulise küsimuse, me tahame komisjonilt eh, detailset informatsiooni nende probleemide kohta ja ühtlasi ka võimalike lahenduste kohta. pean tunnistama, et piirikontrollid on meie kodanike jaoks väga tundlikuks teemaks, sinna alla käib ju ka ebaseaduslik sisseränne ja ebaseaduslike sisserändajate viibimine Euroopa Liidu territooriumil Äh, piiriküsimused on väga tundlikud, kodanikud on ikka ja jälle näidanud, et me peame väga ettevaatlikult nendesse teemadesse suhtuma. Euroopa Parlamendil on selles osas ka väga laiad kogemused, äh, muuhulgas ka Schengeni osas. me saame kasutada selliste inimeste nagu Carlos Coelho teadmisi, saame tugineda ka Frontexi tööle, see kõik on osa äh, turvalisusest seega on täielikult meie huvides see, et biomeetrilised passid oleksid tõhusad ning et neid ei saaks kuidagi vääriti kasutada. me oleme tänu uuringutele nüüd identifitseerinud konkreetsed murepunktid ja kindlasti saame me sellest protsessist kasu, sellest saavad kõige rohkem kasu need täiesti ausad kodanikul, kes regulaarselt ka reisivad ja on täielikult seadusekuulekad suur tänu, kallis kolleeg. proua Charles, üks minut. härra president, nüüd pärast tulvaelementide reeglite heakskiitmist kahe tuhande neljandal aastal siis I anti kahe tuhande kuuendal aastal välja esimesed Iiri eh, biomeetrilised passid, nende eesmärgiks oli eh, hoiduda võltsimisest igas biomeetrilises või e-passis ja võimaldab siis kiip luua turvalisema seose passi omaniku ja passi enda vahel. kahe tuhande kümnendal aastal viis ähm, Iiri politsei läbi juurdluse ja avastati, et kaheksat äh, passi oli vääriti kasutatud äh, valesti või vääriti, seda olid teinud Iisraeli ähm, julgeolekutöötajad, kes äh, kasutasid neid dokumente, pannes toime mõrva biomeetrilist passi on, aga ikkagi väga raske võltsida, kuid siiski neid juhtumeid on. passide turvalisus üle terve Euroopa Liidu võib viia selleni, et tekib veel selliseid juhtumeid ja komisjon peaks võtma parlamendi muresid väga tõsiselt. Thank you very much. Als nächste Rednerin hat für suur tänu, järgmine kõneleja, kaks minutit, proua Angelili suur tänu. lihtsustada isikute vaba liikumist Euroopa Liidu piires on alati olnud Euroopa Liidu prioriteediks, täpselt samamoodi nagu Euroopa Liidu turvalisuse tugevdamine ja sellest rääkis ka kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlament, kui me võtsime vastu Coelho raporti, kus räägiti biomeetrilistest äh, andmetest ja nende kasutamisest passides. ka lastel on nüüdsest õigus oma äh, biomeetrilisele passile, ilma et nad peaksid olema kantud äh, vanemate passi. tegemist pidi olema sellise süsteemiga, mis on turvalisem ja kindlam aga samas nooremate kui kaheteistaastaste laste puhul ei ole tegemist lõpuni turvalise süsteemiga, sellepärast et lastelt võetavad sõrmejäljed ei ole sellise kvaliteediga, mis võimaldaks kontrollida nende identiteeti, sellepärast et, et kuna lapsed on need just, keda puudutab kõige otsesemalt ka inimkaubandus, erinevad ohud, siis on väga tähtis teada, mis on viimasel aastatel ära tehtud äh, selleks, et alaealised oleksid tõesti kaitstud ja eriti sel juhul, kui nad reisivad üksinda. tänu, järgmine kõneleja, kaks minutit, proua Matsi Ööbal. suur tänu härra president ja proua volinik, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin äh, vastata nendele äh, sellele valeinfole, mis, äh, millest räägitakse siin, et Prantsusmaal on viissada tuhat võltspassi või valepassi. Prantsusmaa võtab väga tõsiselt neid küsimusi, mis puudutavad isikut tõendavate dokumentide võltsimist ja meie jaoks tegemist on äh, kuriteoga, mille eest võib mõista äh, aastase vabadusekaotuse või viisteist tuhat eurot trahvi äh, prefektuurid on saanud täiendavaid äh, vahendeid selleks, et võidelda võltsimiste vastu ja igas äh, prefektuuris on määratud ka vastav ametnik, kes sellega tegeleb. lisaks sellele on tugevdatud ka turvalisusnõudeid, mis puudutab äh, passide väljaandmist ja on võimalik kontrollida alusdokumente erinevate haldusasutuste poolt selleks, et vältida võltsimisohtu väljastatakse sünnitunnistusi ka turvaelementidega äh, paberitel ja sama puudutab ka elukoha, elukohta kinnis, kinnitavaid tõendeid. ja sisse on toodud ka triipkood ähm, dokumendi väljastamise äh, äh, taotluse puhul kasutatakse, nõutakse kõik kõik äh, alusdokumendid, ka varasemalt välja antud dokumendid ja ka vajalikud tõendid äh, dokumentide väljaandmise turvalisemaks muutmine, see on tagatiseks äh, ka sellele, et meil on võimalik kõigepealt kontrollida väljastamise hetkel ja öö, kontrollida ka hiljem. see puudutab näiteks öö, varastatud öö, Äh, või kaotatud dokumente ja selles osas on väga tähtis ka rahvusvaheline koostöö ja koostöö Interpoliga ja ja see on tähtis just selleks, et ei kasutataks valedel eesmärkidel kaotatud või võltsitud dokumente ma tahaksin esitada küsimuse, katkestab kõneleja. suur tänu nüüdseks oleme jõudnud vaba mikrofoni juurde. meil on viis sõnavõtusoovi. Obermeier und anschließend Herr Luhan. Herr Mikolašik, Sie haben das Wort, bitte sehr. härra Mikolašik, teil on sõna, palun. obavi, ktoré vyvstali v súvislosti so spolahlivosťou a suur tänu biomeetriliste passide puhul me räägime endiselt usaldusväärsusest, küsimused on endiselt õhus ja häid lahendusi pole me veel leidnud. biomeetrilised passid on kasutuses olnud mitmes liikmesriigis juba rohkem kui viis aastat. biomeetriliste passidega, passide kasutusele võtmine tavaliste passide asemel, kiipide kasutusele võtmine biomeetriliste andmetega peaks ait-, aitama, oleks pidanud aitama kaasa passide võltsimise vältimisele, aga samas äh, oleme kuulnud hinnanguliselt, et miljonid biomeetrilised passid võivad olla võltsitud või nende väljaandmise aluseks võivad olla võltsitud dokumendid. see näitab, et biomeetrilistest passidest üksi ei piisa, et dokumendi autentsust tõendada. see küsimus on seotud meie sisejulgeolekuga, meie korraga ja kaitsega Euroopa Liidus ja seetõttu meil peaksid olema ranged eeskirjad, mis ei kehti mitte ainult passide kohta, vaid ka passide väljastamise kohta. suur tänu ja härra Kelly saab sõna järgmisena üheks minutiks. täna hommikul äh, võtsime me siin parlamendis omavahel ja Ameerika Ühendriikide vahel vastu kokkuleppe äh, broneeringu info kohta, mis peaks aitama meil turvalisemalt äh, reisida ja seetõttu on murettekitav kuulda, et kümme protsenti Prantsusmaa passidest on võltsitud, äh, hoolimata sellest, et mu kolleeg pole sellega nõus, ükskõik mis see arvuline näitaja ka ei oleks, võib eeldada, et need, kellel on võltsitud passid, on tõenäoliselt äh, kurjategijad, äh, nii üht, kas üht või teist laadi kurjategijad. kui me saaksime vähendada võltsitud passide arvu, muutuks maailm turvalisemaks ja me vähendaksime võltsitud toodete arvu, aitaksime kaasa inimkaubanduse vähendamisele, vähendaksime terroristiohti minu kolleegid Iirimaalt on juhtinud tähelepanu sellele, et võltsitud passid e-, eksisteerisid ka enne biomeetrilisi andmeid, biomeetrilised andmed aitavad seda võltsimist raskemaks muuta ja me peame aitama kaasa selle protsessi edasisele arengule. suur tänu ja härra Semke! suur tänu! biomeetrilistel passidel on oma eesmärke selles protsessis ja see eesmärk on muuta kurjategijate elu raskemaks. ja paistab, et biomeetrilistest passidest midagi paremat polegi selle eesmärgi saavutamise teel see on parim vahend, aga samas on selgunud, et dokumente, neid dokumente saab siiski võltsida, et kurjategijad suudavad äh, Äh, kiipide koode murda ja sellise tegevuse ärahoidmine kuulub meie korrakaitseorganite pädevusse erinevates liikmesriikides, selles pole vähimatki kahtlust. aga kui ma nüüd tutvun äh, komisjoni raportiga ja äh, olemasoleva infoga, siis Europoli ja Frontexi info puudub nendest dokumentidest ja nende info oleks ka väga oluline selles kontekstis suur tänu, äh, härra Obermeier, palun. suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, lootsime, et biomeetrilised passid ja reisidokumendid lõpetaksid võltsimise ja pettuse ja muudaksid reisimise meie jaoks lihtsamaks, aga kahjuks Prantsusmaal hinnang, on hinnanguliselt umbes miljon võltsitud passi ja doku-, passi, mis on äh, saadud äh, võltsitud äh, sünnidokumentide alusel, passe, milles on võltsitud pildid, võltsitud sõrmejäljed, neid ei saa kontrollida, seda näitab ka Hollandi uurimus passidega seoses on mitmesuguseid äh, raskusi, samuti on raskusi lastelt ja eakatelt inimestelt võetud sõrmejälgede äh, lugemisel, biomeetrika on olnud äh, impordi, impordiartikliks Ameerika Ühendriigist ja see on olnud meile kallis impordiartikkel. uurimuse tulemused avaldatakse peagi ja me peame see, seejärel hindama, kas on mõttekas biomeetriliste passidega tulevikus jätkata härra Luhan, äh, meie vaba mikrofoni vooru lõpetuseks. suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, rahvas on raskustega leppinud äh, biomeetriliste passidega, äh, uuendustega on raske leppida, kui neid ei ole piisavalt põhjendatud. see süsteem aga tundus meile äh, kindel, aga pettused ei suutnud me siiski vältida. sellepärast, et tehnoloogia loob sellised võimalused ja meetmed, mille abil piraatluse teel on võimalik selliseid dokumenti ja andmeid varastada. see, samamoodi nagu saab äh, pangakaardi andmeid varastada, on ka biomeetrilise passi andmete varastamine võimalik. biomeetriline pass, äh, millised on selle turvameetmed? võib-olla tulevikus äh, oleks meil vaja süsteemi, Äh, mis võimaldab meil isikut tuvastada näiteks raadiosageduse abil. ja äh, me peaksime tegema nii, et äh, pädevad asutused saaksid infot edastada raadiosagedusi kasutades. ja nüüd saab sõna proua Malmström Indeed... suur tänu, lugupeetud juhataja, tegemist on tähtsa aruteluga, me räägime siin dokumentide turvalisusest, põhiõigusest, meie erinevate reisidokumentide ja biomeetriliste andmete tõhususest. tegelikult on üsna kahju, et me räägime sellest teemast täna, sellepärast et juunikuus ma saaksin teie küsimustele vastata. kõigile nendele küsimustele, mille täna te mulle esitasite, sellepärast et siis on meil raport olemas ja ma võiksin teiega jagada selle raporti tulemusi, aga ma ootan siis pikisilmi võimalust teiega uuesti samuti sellest asjast rääkida, kui need dokumendid on olemas. mis puudutab võltsdokumente, siis loomulikult me oleme sellest probleemist teadlikud, meil puudub kindlad andmed, me ei tea, ma leian, ma kardan, et need andmed, mida te siin tsiteerisite, on liialdatud, aga ma võin teile kinnitada, et Europoli ja Frontexiga teeme tihedat koostööd ja praegu viime läbi öö, äh, isiku Äh, identiteedi varastamise äh, alast uuringut. kui biomeetrilised passid vastu võeti, siis äh, puudus hindamise klausel, läbivaatamise klausel, komisjonilt ei ole palutud selle süsteemi tõhusust ja kasulikkust hinnata, Euroopa Parlament võib seda tõsiselt, kui Euroopa Parlament seda soovib, siis me kaalume aga seda tõsiselt. suur tänu selle arutelu eest ja loodetavasti saan ma teiega õige pea sellest rääkida ja esitada konkreetsemaid andmeid. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik. ja sellega lõpetame arutelu selle päevakorrapunkti teemal ja läheme edasi oma päevakorraga. nüüd ootab meid päevakorra sees suuliselt vastatav küsimus nõukogule, mis käsitleb vähem soodsate piirkondade piiritlemist ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis. ja kõigepealt äh, annan sõna esimesele kõnelejale, kes räägib kaks minutit raadiostundiga suur tänu, mm, lugupeetud äh, juhataja, kõigepealt äh, lubage mul avaldada imestust selle üle, et äh, nõukogu esindajat ei ole kohal, et nõukogu esindaja ei pidanud vajalikuks siia kohale tulla. aga mul on väga hea meel selle üle, et me saame rääkida juhataja katkestab proua Kestinger, tegemist on küsimusega nõukogule ja nõukogu ei ole praegu kohal, nii et ma arvan, et võib-olla teeme väikese pausi, et uurida, kus nõukogu esindaja on. Wo bleibt der Rat?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 So, sieht so aus, als wenn wir startklar. Nonii, paistab, et nüüd võime jällegi oma tööga edasi minna. ja räägime siis äh, suulisest küsimusest, mis äh, käsitleb vähem soodsate piirkondade piiritlemist ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis ja kõigepealt saab sõna proua Köstinger kaheks minutiks. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, tänaksin ka nõukogu esi, esindajat äh, kohale ilmumise eest. tegemist on väga tähtsa ja tundliku valdkonnaga meie jaoks ja Euroopa Parlamendi ja